um,. I am afraid there is going to be a five minute delay ma kardan, et me peame viis minutit veel ootama, sellepärast et äh, sotsiaaldemokraadid peavad oma hääletusnimekirja veel välja printima. kordan üle, nii et viis minutit ootame veel. üks äh, fraktsioon äh, ei ole veel suutnud oma hääletusnimekirja kättesaadavaks teha, nii et ma vabandan ja siis alustame niipea kui võimalik. I think the situation has been um... tundub, et nüüd on kõik korras. Right, if we start uh, with the Zimmer report uh.... väga hea, alustame siis kohe Zimmeri raportiga naiste vaesus Euroopa Liidus kas kõikidel on äh, hääletuskaardid olemas? minul endal ka vist, mis peaks olema väga kasulik. muudatusettepanek viis, see ei lähe läbi, eh, muudatusettepanek kuus, kes on poolt? vastu? vastu võetud muudatusettepanek seitse, see ei lähe läbi, muudatusettepanek kaheksa, siin on ka suuline muudatusettepanek, nimelt äh, sõna women vahetatakse ära sõnaga residents. muudatusettepanek kaheksa, kes on poolt? vastu? vastu võetud. üheksa poolt? vastu? vastu võetud. kompromiss A poolt? vastu? vastu võetud. kümme, üksteist, kaksteist, kolmteist, neliteist, neliteist võeti tagasi, viisteist ei lähe läbi ja kuusteist langeb ära, nüüd seitseteist, seitseteist poolt. vastu, vastu võetud suuline muudatusettepanek kaheksateistkümnenda osas kustutatakse järgmine osa, most of which are women, kes on poolt, vastu vastu võetud. muudatusettepanek üheksateist, kes on poolt, vastu. ja kontrollime, kes on poolt, vastu, vastu võetud. muudatus kakskümmend, poolt, vastu, vastu võetud. kakskümmend üks, poolt vastu, vastu võetud kakskümmend kaks poolt, vastu. kontrollime. hääletus on alanud. kas teil ei ole mm, hääletuskaarti, siis te olete era, olete erapooletu, selge. hääletus on lõppenud kaheksateist poolt, üksteist vastu, üheksa erapooletut, see on vastu võetud. kompromiss B, kes on poolt? Äh, oodake, jah. niisiis, kompromiss B langeb ära, sellepärast et kakskümmend kaks muudatusettepanek võeti vastu, nüüd kakskümmend kolm, see langeb ära, kakskümmend neli, kõik järgnevad muudatusettepanekud langevad ära. kolmkümmend on tagasi võetud, niisiis kolmkümmend üks koos suulise muudatusettepanekuga, mis mu-, vahetab siis ära järgmised sõnad of women and particular single mothers, vahetud ära sõnadega notable of single parents, kes on poolt, vastu, vastu võetud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, vastu võetud kolmkümmend kolm poolt vastu, vastu võetud. kolmkümmend neli vast-, poolt, vastu, vastu võetud. kontrollime, kontrollime. vabandust, ma ei vaadanud täpselt, ma arvasin, et ma olin ka erapooletud välja kutsunud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud kuusteist poolt, kakskümmend kaks vastu, kakskümmend kolm vastu, erapooletu ei ole, see langeb siis ära. kompromiss C, poolt, vastu, erapooletuid. kolmkümmend neli, see see oli, läks, see hääletame kompromiss C poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. see tähendab, et me jätkame kolmekümne kaheksaga poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üheksa koos suulise muudatusettepanekuga äh, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üks koos suulise muudatusettepanekuga, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, hääletus on alanud, nelikümmend kaks. hääletus on lõppenud. kakskümmend poolt, kakskümmend üks, kakskümmend kaks vastu, kui selle sekasega. vabandust, härra Serkas sai oma kaardi aga kakskümmend üks vastu, aga ikkagi langeb ränn. kompromiss D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üks, äh, kes on poolt, vastu erapooletud, langeb ära. kompromiss E poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd järgmisena viiskümmend kolm. Ähm, nüüd, kes on poolt, vastu ja hääletus on alanud. viiskümmend kolm.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 see puudutab viiekümne üheksandat, see puudutab siis äh, suulist muudatusettepanekut, kus kustutatakse ära osa in which women are more widely employed. et kui teie küsimus ei puuduta seda osa, siis me võtame selle protseduurilise küsimuse, viiskümmend üheksa poolt, vastu ja hääletame elektrooniliselt viiskümmend üheksa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 ja hääletame elektrooniliselt kuuskümmend kuus, hääletus on alanud. üks liige Rahvaparteist on üle. nii et keegi Rahvapartei liikmetest ei saa hääletada täna. ja hääletus on lõppenud ja hääletame uuesti. kuuskümmend kuus, hääletame uuesti elektrooniliselt. hääletus on lõppenud hääletus on lõppenud ja loodan, et meil on õiged numbrid, üheksateist poolt, kakskümmend neli vastu, nii et tagasi lükatud. kuuskümmend seitse poolt, vastu ja hääletame elektrooniliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kolmkümmend kuus poolt, seitse vastu see vaheajalt oli ikka väga suur, vastu võetud siis. kuuskümmend kaheksa, siin on suuline muudatusettepanek, siin on, see on olemas teie paberitel, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend poolt, koos suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu erapooletud vastu võetud seitsekümmend üks poolt, vastu ja hääletame elektrooniliselt. seitsekümmend üks. hääletus on lõppenud. kakskümmend neli poolt, kakskümmend vastu, erapooletutele vastu võetud, seitsekümmend kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kolm on tagasi võetud, seitsekümmend neli suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend viis poolt, vastu ja kontrollime elektrooniliselt seitsekümmend viis hääletus on lõppenud. üheksateist poolt, kakskümmend neli vastu ja erapooletud pole, see tagasi lükatud, seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend seitse kuni kaheksakümmend on tagasi võetud, kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kaks koos suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kolm on tagasi võetud ja nüüd põhjenduspunktid üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks on vastu, tagasi võetud, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd elektrooniline hääletus, lõpphääletus ja palun, alustame. ja proua Linn, ma sooviksin siis praegu oma protseduurilise küsimuse nimelt siin hääletusnimekirjas äh, kompromiss B juures on segadus, äh, muudatusettepanek kakskümmend kaks, seda ei oleks pidanud hääletama enne kompromiss B-d, sellepärast see ei palu täielikku kustutust, vaid ainult osalist kustutust, see tähendab, et kompromiss B-d oleks pidanud hääletama enne muudatusettepanekut kakskümmend kaks. I am informed that amendment 22 tegelikult on siin kirjas ikkagi vastupidi, sellepärast me ka niimoodi hääletasime. nii, läheme nüüd lõpphääletuse juurde ja hääletus on alanud. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. nelikümmend neli poolt, kolm vastu. õnnitlused raportöörile, proua Zimmerile härra Tsirkas, kas protseduuriline küsimus? mis puudutab kompromissettepanekut B, siis tahaksin anda teada sellest, et sotsiaaldemokraatidele oleks meeldinud selle kompromissettepaneku poolt hääletada ja paraku me eksisime ja jäime erapooletuks kahekümne kahest, sellepärast et äh, nüüd tuleb välja, et see ei olnud vastuolus kompromiss, kompromissiga B, nii et oleks selge, et sotsiaaldemokraadid on ikkagi kompromissettepaneku B poolt. Very clearly uh, the kõik see, te hääletasite kahekümne teise poolt, nii et see hääletus oli väga selgelt kirjas ka hääletusnimekirjas nii et äh, kui teil ole, oli segadus enne hääletusi, siis oleks pidanud seda ka enne rääkima. proua Lope Fontana. mis puudutab Rahvaparteid, siis min-, meiega juhtus täpselt sama, jällegi oli tegemist veaga, me ei tahtnud hääletada kahekümne kahe poolt, aga siiski kompromissettepaneku B poolt, nii et vähemasti oleks protokollis kirjas, et hääletusel tekkis teatud segadus. kõikidel oli võimalus äh, kontrollida hääletusnimekirjad enne ära ja hääletusnimekirjad olid saadetud välja fraktsioonidele enne hääletust ning äh, te oleksite pidanud nägema, et muudatusettepanek kakskümmend kaks, et kui see vaadatakse vastu, siis kompromiss langeb ära ja seetõttu ma selles osas enam protseduurilisi küsimusi vastu võtta ja nüüd läheme edasi Marian Haakini raportiga SKP täiendamine, edu mõõtmine muutuvas maailmas. Right, just after I get my tea uh,. Compromise. kompromiss C poolt. vastu. erapooletud. hääletus on alanud kompromiss C osas. Vote is closed. hääletus on lõppenud kakskümmend neli poolt, kaheksateist vastu, vastu võetud. järgmised kukuvad ära kakskümm-, kuni kahekümnendani. nüüd kahekümnes poolt, vastu. hääletus on alanud. Vote is closed. hääletus on lõppenud Uh, üheksateist poolt, kakskümmend viis vastu. Äh, kakskümmend üks nüüd poolt, vastu. jällegi ma pean kontrollima, hääletus on alanud. The vote is closed. I have fifteen in favour. poolteist poolt, viisteist poolt, kakskümmend kuus vastu. ei ole vastu võetud, eh, kakskümmend kaks poolt vastu, erapooletud. ei ole vastu võetud, kompromiss D poolt, vastu. me peame kontrollima kompromiss D. Vote is closed hääletus on lõppenud, kakskümmend viis poolt, kakskümmend vastu, vastu võetud. kakskümmend kolm langeb ära. ja nüüd jõuame kompromiss E-ni. kes on poolt? kes on vastu? jällegi tuleb elektrooniliselt hääletada, kompromiss E. Vote is closed hääletus on lõppenud. kakskümmend kolm poolt, kakskümmend üks vastu, vastu võetud. ja nüüd kolmkümmend, kes on poolt, kes on vastu. jällegi tulemused ei ole selged, hääletame elektrooniliselt. Uh, one EPP too many, so if we üks rahvaparteist on üleliia. nii et alustame otsast pihta. hääletus on alanud nüüd kolmekümnenda muudatusettepaneku osas. Vote is closed. hääletus on lõppenud. Uh, those in favor twenty three kakskümmend kolm poolt, kaheksateist vastu, kaks erapooletut, vastu võetud, kolmkümmend üks poolt, vastu. ja ma pean kahjuks jällegi kontrollima, hääletus on alanud, kolmkümmend üks poolt. Sorry, open. esinaine vabandab, hääletus on avatud. Vote is closed. hääletus on lõppenud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 jällegi kontrollima. Vote is closed. hääletus on lõppenud, kakskümmend kuus poolt, kakskümmend vastu, vastu võetud. nüüd me jõuame neljakümne teise muudatusettepanekuni poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kolm poolt, vastu. jällegi tuleb kontrollida. hääletus on alanud. Vote is closed. hääletus on lõppenud. Thirty one in favor, fifteen again. Äh, kolmkümmend üks poolt, viisteist vastu, vastu võetud. nelikümmend neli langeb ära, nelikümmend viis poolt vastu, erapooletud, langeb ära. kompromiss G poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd läheme edasi. viiekümne, viiskümmend üks poolt, vastu. jällegi tulemused ei ole selged, hääletus on alanud Vote is closed. hääletus on lõppenud. üheksateist poolt, kakskümmend seitse vastu, viiskümmend kaks langeb ära. ei, siiski, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? kompromiss H. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd me jõuame kompromiss I-ni poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend seitse, seda saab lisandina hääletada, viiskümmend seitse poolt, vastu. hääletame elektrooniliselt, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. üheksateist poolt, kakskümmend seitse vastu, langeb juba ära. kuuskümmend poolt, vastu. jällegi ei ole tulemused selged, hääletame elektrooniliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud üheksateist poolt, kakskümmend seitse vastu, kuuskümmend üks poolt, vastu. tagasi lükatud, kuuskümmend kaks poolt, vastu. ma usun, et tagasi lükatud, aga kontrollime, kuuskümmend kaks kuuskümmend kaks. hääletus on lõppenud. kakskümmend neli poolt, kakskümmend kaks vastu, vastu võetud, kuuskümmend kolm äh, on, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud, kuuskümmend neli poolt, vastu, langeb ära, kuuskümmend viis poolt, vastu, vastu võetud, kuuskümmend kuus poolt, vastu, tagasi lükatud, üks poolt, vastu, erapooletud. tundub, et vastu võetud, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd me läheme edasi, kompromiss J või jah, kompromiss J. poolt, vastu. kontrollime elektrooniliselt Vote is closed hääletus on lõppenud. kakskümmend neli, kakskümmend viis poolt, kakskümmend üks vastu, vastu võetud, kompromiss ka poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neliteist poolt, vastu. ma pean jällegi elektrooniliselt kontrollima. neliteist. Vote is closed nüüd on hääletus lõppenud. viisteist poolt, kakskümmend seitse vastu, tagasi lükatud, kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd me jõuame lõpliku hääletuseni, mis on nimeline hääletus on alanud hääletus on lõppenud. kakskümmend seitse, kakskümmend kuus poolt viis vastu, viisteist erapooletut vastu võetud ja õnnitlused Mariann Harkinile. The final vote is uh... ja nüüd viimane hääletus, see on Jean-Luc Benamiasi raport, mis puudutab teenuste direktiivi. kompromissettepanek C, kes on poolt? vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. edasi number viisteist, mis on lisandus, kes on poolt, vastu. kontrollime üle, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud kaheksateist poolt, kakskümmend kuus vastu, see lükati tagasi. number kaksteist jällegi lisandus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. number kakskümmend, see on vastuvõetamatu, kakskümmend üks, kes on poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. kakskümmend eesistuja vabandab, tegemist on juba déjà vu'ga, me juba hääletasime seda, nii et edasi siis kompromissettepanek D. kes on poolt? vastu? kontrollime elektrooniliselt üle, hääletus on avatud, kompromissettepanek D. hääletus on lõppenud. kakskümmend kaks poolt, kakskümmend üks vastu, kaks erapooletut, see on heaks kiidetud. edasi kakskümmend viis, kes on poolt, vastu. jällegi peame üle kontrollima, võib-olla kõik ei tõstnud kätt, aga igal juhul hääletus on alanud kahekümne viie osas hääletus on lõppenud. kakskümmend poolt, kakskümmend viis vastu, see on tagasi lükatud kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid kontrollime elektrooniliselt üle, kolmkümmend kaks. hääletus on alanud. väga selgelt kolmkümmend kolm poolt, kaksteist vastu, see on vastu võetud kolmkümmend üks, see jääb kõrvale, nüüd kolmkümmend viis see langeb samuti ära, kolmkümmend kolm langeb samuti ära, edasi suuline muudatusettepanek, see langeb samuti ära, edasi siis järgmine kolmkümmend kuus, kes on poolt? vastu. jällegi, see ei ole päris selge, hääletame elektrooniliselt kolmkümmend kuute hääletus on lõppenud kakskümmend üheksa poolt, viisteist vastu, see on heaks kiidetud. kolmkümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. kolmkümmend kaheksa poolt kolmkümmend kaheksa langeb ära. siiski, kolmkümmend kaheksa, kes on poolt? vastu? erapooletuid, see on tagasi lükatud kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud kompromiss E, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on heaks kiidetud, edasi nelikümmend kuus, kes on poolt, nelikümmend kuus. kes on poolt? vastu. ma ei ole päris kindel, kontrollime üle. vist lükati tagasi, aga hääletage neljakümmend kuut, hääletus on alanud. lõppenud. kakskümmend neli poolt, üheksateist vastu, nii et see on heaks kiidetud. nelikümmend seitse, kes on poolt tagasi, äh, vastu, erapooletuid nelikümmend kaheksa poolt, vastu. see ei ole jällegi selge, kontrollime üle, hääletus on avatud, muudatusettepanek number nelikümmend kaheksa osas. hääletus on lõppenud. kakskümmend kaks poolt, kakskümmend vastu, üks erapooletus, see on heaks kiidetud. kompromiss F, kes on poolt? vastu. jällegi, see ei ole päris selge, kompromiss F, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kakskümmend poolt, kakskümmend viis vastu, see langeb ära. seega hääletame ka muudatusettepanekut nelikümmend üheksa poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud, ülejäänud langevad ära kuni kompromissettepaneku A-ni, nii kes on selle kompromissi poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, edasi number kuus, see langeb ära, kui neliteist on heaks kiidetud, kas see kiideti heaks, ei kiidetud, seega hääletame muudatusettepanekut number kuus, kes on poolt vastu. jällegi äh, ei ole päris selge, nii et hääletus on avatud number kuus osas. hääletus on lõppenud. kakskümmend kolm poolt, kakskümmend üks vastu, see on heaks kiidetud. number seitse, kes on poolt, vastu tundub, et sama tulemus, aga kontrollime siiski üle, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, kakskümmend viis poolt, kakskümmend vastu, see on heaks kiidetud kompromiss B, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. edasi number kümme, kes on poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud. ja nüüd lõplik hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. nelikümmend poolt, üks vastu ja neli erapooletut, palju õnne raportöörile voted together? Uh, we have t now two letters on the mobilization of the European ja nüüd äh, globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmine, neid äh, kahte arvamust saab hääletada koos, kes on poolt, vastu. nii et need on heaks kiidetud. suur aitäh! sellega on hääletus lõppenud. no Uh, we're going to have a short uh, five minute break. teeme viieminutilisele pausi selleks, et veenduda, et komisjoni esindajad siin kohal on, et rääkida katseprojektidest, nii et palun saali tagasi tulla viie minuti pärast, et rääkida katseprojektidest. Just to let you know, we are still waiting for the commission representative ootame endiselt ähm, komisjoni esindajad, kes saaksid rääkida meile katseprojektidest, nii et loodan, et ei lähe väga kaua aega.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 okay, thank you uh,. Let's get back to väga hea, läheme nüüd oma päevakorra juurde ja järgmisena meil päevakorras on ähm, arvamuste vahetus Euroopa Komisjoni esindajatega tööhõive sotsiaalkomisjoni tegevusvaldkonda kuuluvate katseprojektide üle. ja ma annangi kohe äh, tööhõive peadirektoraadi esindajale sõna, härra Morales, ja teie esitlus tuleb kohe ka meie ekraanidele Thank you, um, Madam Chair. Um, if you um, allow um... suur aitäh, kui lubate, siis läheksin üle oma emakeelele, prantsuse keelele um,. Je suis uh... Eh, seega siis uh, on mul täna au tutvustada teile komisjoni järeldusi katseprojektide elluviimise kohta võttes arvesse, kui vähe meil aega on, siis ma teeksin ettepaneku, lugupeetud esinaine, äh, ettekanne teha kahes osas. esmalt tahaksin anda ülevaate katseprojektide elluviimisest ja juhtida teie tähelepanu sellele, mida me oleme õppinud ning siin ma tahaksin ka mõningad soovitused teha ja teiseks siis vastaksin täpsetele konkreetsetele küsimustele, mis võib-olla komisjoni liikmetel äh, on tekkinud äh, üksikute katseprojektide kohta. ja paluksin, et, et kolleegid, kes mind täna siin saadavad, siis ka vastaksid neile tekkinud küsimustele. järgmine slaid, palun. alustaksin meeldetuletusega praegu meil on kaheksa katseprojekti ja need puudutavad kolme valdkonda. esmalt tööhõive mobiilsus, teiseks töötingimused ja kolmandaks äh, haavatavate inimrühmade kaitse. me räägime siis kaheksast katseprojektist, seitse neist äh, viib ellu tööhõive peadirektoraat ja ühte Sanko peadirektoraat. Sanko oma on siis viimane katseprojekt ja see puudutab tööhõivesektorit äh, tervishoiu vallas. suur osa neist äh, katseprojektidest, äh, nende eelarve on ligikaudu üks miljonit eurot, enamus neist käivitati kaks tuhat kümme, kaks neist tegelikult juba ka kaks tuhat kaheksa see, et enamus neist käivitati kahe tuhande kümnendal aastal, tähendab, et komisjon praegu on neid projekte äh, ellu viimas ning enamuse puhul tulemused ei ole veel kättesaadaval ning seega ei ole võimalik ka neid detailseid tulemusi siin täna tutvustada. Äh, nagu ma ütlesin, siis need katseprojektid on alles elluviimisel. Neid viib siis ellu komisjon ja kasutab selleks olemasolevaid vahendeid, avalikke pakkumisi ja tahaksin eraldi välja tuua katseprojekti mobiilsuse ja töötajate integreerimise kohta, tegemist on kolmanda katseprojektiga. ja see on ellu viidud siis EURES-i üldsuuniste raames. ja lisaks sellele ainult neljas katseprojekt, mis puudutab ajutist tööd, peaks jätkuma ka kahe tuhande üheksatei-, üheteistkümnendal aastal ja seda siis uute võimaluste raames, ülejäänud projektid lõpetatakse ära või siis nende puhul on ainult kulukohustuste assi-, assigneeringud olemas kahe tuhande üheteistkümnendaks aastaks. järgmine slaid. tahaksin paar sõna ütelda ka selle kohta, kuidas komisjon on katseprojekte ellu viinud nagu ma ütlesin, seda on tehtud siis läbi pakkumiste, avalike pakkumiste ja osaluse avaldamine on tekitanud teatud huvi. me oleme saanud päris suure hulga pakkumisi ja sellest tulenevalt on projektide osas elluviimise tase olnud päris kõrge, ligikaudu kaheksa üheksakümmend kuni sada protsenti. ma võin teile anda ka täpseid andmeid kõikide katseprojektide kohta, aga üldiselt eh, siis eh, üheksakümmend kuni sada protsenti. üks erand on siiski olemas. tegemist on kolmanda katseprojektiga, mis puudutab mobiilsust ja töötajate integratsiooni ja nagu ma ütlesin, siis seda on ellu viidud EURES-i üldsuuniste raames ning äh, siin ei ole ära kasutatud kõiki võimalusi projekte ellu viia ning neljakümne üheksast äh, Eurosist kasusaajast on ainult üksteist esitanud projekte, nii et täitmise tase on üllatavalt madal äh, siin võrreldes ülejäänud katseprojektidega ja on ainult kakskümmend protsenti tahaksin samuti rõhutada, et äh, meid on äh, saatnud päris suur edu osapoolte juures ning äh, täitmise tase on kõrge. siis tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, millist mõju on see avaldanud inimressurssidele üldiselt. kui proje-, kui katseprojektid vastu võetakse, eelarvekomisjoni, siis komisjon peab läbima teatud etapid, tuleb eh, ette valmistada finantseerimisotsus, eh, tuleb avaldada eh, pakkumised, tuleb välja valida projektid ning lõpuks tuleb ka jätkutegevus ning korraldada. palun järgmine slaid. teiseks siis soovisin teile anda ülevaate projektide elluviimisest ja tahaksin ütelda teile ka paar sõna selle kohta, milline on nende lisandväärtus ja kuidas on äh, neid kasutatud. esmalt on äh, komisjon teinud järgmise järelduse. katseprojektid on kasulikud ja aitavad kaasa poliitika väljatöötamisele riiklikul ning Euroopa tasandil seda siis äh, näiteks tänu sellele, et kogutakse andmeid ja see aitab ette valmistada poliitilisi algatusi ja õigusloome. Äh, näiteks tahaksin siin eraldi välja tuua lähetatud töötajate katseprojekti. ja kindlasti see aitab kaasa komisjoni äh, õigusloomelisele ettepanekule, mida oodatakse kahe tuhande üheteistkümnendaks aastaks. samuti, äh, mis puudutab äh, tööhõivemeetmete alalhoidmise katseprojekti, see aitab jällegi kaasa Euroopa kaks tuhat kakskümmend projektile Youth on the Move nüüd edasi, see annab ka parema ülevaate samuti olukorrast liikmesriikides, teatud valdkondades. tihtilugu ei ole olukord liikmesriikides hästi teada ning katseprojektid äh, siin tulevadki kasuks. seda näiteks äh, eakate inimeste ärakasutamise kaitseprojekt, ajutine töö või siis äh, samuti lähedatud töötajate katseprojekt kolmandaks, see puudutab siis heade tavade väljaselgitamist ja jagamist. siin on katseprojektid näiteks autismi kohta, vanurite kuritarvituse katseprojekt ja kõik see on muidugi kaasa aidanud jällegi osapooltevaheliste heade tavade vahetamisele ning seda tänu avatud koordinatsiooni meetodile sotsiaalse kaitse ning sotsiaalse kaasatuse vallas palun järgmine slaid. tahaksin mainida veel ka järgmist. nimelt puudutab see katseprojektide tulemuste avaldamist. väga hea muidugi neid katseprojekte ellu viia, aga on kasulik ja hädavajalik ka levitada informatsiooni nende kohta ning muuta nad nähtavaks kõikide katseprojektide osas oleme me kasutanud vähemalt ühte kolmest meetodist, nimelt äh, tulemuste levitamine siis komisjoni poolt korraldatud konverentsidel või seminaridel või tulemuste äh, edasiandmine siis olemasolevatel foorumitel, äh, kus osalevad näiteks sotsiaalse kaitse, hariduse või tööhõivekomitee ning paljudel juhtudel samuti avaldatakse tulemused kas eraldi brošüürides või siis komisjoni veebilehel. tahaksin mainida veel äh, ka lisandväärtust, mis kaasneb katseprojektidega. palun eelmine slaid. niisiis lisandväärtuse kohta, see tähendab partnerluse edendamist sotsia-, äh, kodanikuühiskonnaga, paljudel juhtudel katseprojektid, projektides on kaasatud ka kodanikuühiskond. üheks äh, lisandväärtuseks veel äh, siin on ja seda just kolme katseprojekti juhul tööhõive alal hoidmine, restruktureerimine ja ajutine töö Need on otseselt seotud Euroopa Liidu tegevustega äh, ja algatustega, mis on mõeldud kriisivastaseks võitluseks. nagu te teate, päris paljude töötajate olukord on muutunud äh, ajutiseks ja kriisi lahendamisega on kaasnenud ka väga palju restruktureerimist. ja kui lubate, siis lõpetaksin oma lühikese tutvustuse äh, mõningate soovikustega, mida äh, ma sooviksin teha, siis Need, neid soovitusi on kokku kuus. esimene neist soovitustest seisneb selles, et tuleb suurendada Euroopa komisjoni äh, algatuste ning katseprojektide äh, kooskõlastatust ja üksteist täiendavust. tihtilugu on katseprojekte võimalik rahastada ka teiste komisjoni programmide raames, nii näiteks äh, on Eurese raames rahastatud mobiilsuse katseprojekti ning eakate kurikasutamist on rahastatud Tafne raames ning tööhõivemeetmeid on näiteks võimalik Progress programmi raames rahastada seega me tahaksime tagada, et, et teistes programmides ei oleks ette nähtud sarnaseid algatusi. see on oluline selleks, et vältida esmalt äh, dubleerimist ning teiselt, äh, teiseks vältida ka alatäitmist. Eurovise puhul äh, me näeme, et siin me oleksime saanud kasutada Eurovise rahalisi vahendeid EURES on aga üles näidanud ise väga vähe huvi ettevalmistava töö vastu. see oli esimene soovitus, nüüd teine, see on seotud äh, sellega, mis ma ennist ütlesin, just nimelt me tahame tagada, et äh, katseprojektide teemade väljatöötamisel konsulteeritakse komisjoniga, seda selleks, et tagada projektide üksteist täiendavus ning nende kooskõlastatus äh, komisjoni algatustega kolmas soovitus, see puudutab prioriteetide väljatöötamist. me oleme aru saanud, et kui meil on liiga palju katseprojekte, mille rahastamine on suhteliselt madal, siis see toob endaga kaasa negatiivseid tulemusi lisandväärtuse osas. komisjon soovitab siin teistsugust lähenemist, meil ei ole vaja mitte väga palju katseprojekti, mille väärtus oleks madal, vaid meil oleks vaja võib-olla vähem katseprojekte, aga suurema eelarvega. muuhulgas, mis puudutab kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarvet, mida praegu arutatakse, siis äh, siin ongi sellisest lähenemisest äh,, lähenemist kasutatud, näiteks Eurose puhul. lisaks sellele on meil kaks uut projekti ainult ja ainult üks olemasolevatest äh, katseprojektidest äh, läheb edasi ka kaks tuhat üksteist. nii kaks tuhat üksteist saab meil olema neli katseprojekti ja see puuduta-, puudutavad siis ajutist tööd. neljas soovitus see seisneb selles, et tuleb süstemaatiliselt tutvustada katseprojektide tulemusi ka Euroopa Parlamendile ning just teie komisjonile. nagu ma selgitasin, need katseprojektid on praegu elluviimisel ning enamuse puhul meil ei ole konkreetseid tulemusi veel. aga kui need tulemused tulevad, siis komisjon muidugi mõista on igati valmis tulema ja tutvustama nende katseprojektide tulemusi. siin näiteks peame silmas eriti just ühte katseprojekti, mis nüüd on läbi saanud ja mis puudutas restruktureerimist ning äh, muutuste korraldamist. Äh, siin on projekt lõpetatud ning äh, peatselt on võimalik tutvustada ka tulemusi just siin komisjonis. palun järgmine slaid ja kaks viimast soovitust esmalt hindamine. me leiame, et tuleks kasuks, kui hinnatakse seda, kas katseprojektid on kasulikud ja milline on olnud nende mõju Euroopa ning äh, liikmesriikide tasandil, seda siiani ei ole meie teada tehtud. ja viimaseks tuleks tagada parem tulemuste levitamine projektidest, projektides osalejate poolt, siin on ette nähtud juba suurem kommunikatsioon, aga see ei ole olnud siiamaani süstemaatiline, me tahaksime seda olukorda parandada. ning need, kes neist projektidest kasu on saanud, peaksid samuti, kui nad oma kandidatuurid esitavad Eh, siis juba ette nägema seda, kuidas eh, teavitada tulemustest avalikkust ja ma arvan, et see omaks positiivset mõju. Eh, seda ütleme näiteks neile, kes kannatavad autismi all või kelle töö on muutunud ajutiseks. ma olen üldise tutvustusega lõpetanud minu sooviks oli siis lühidalt tutvustada komisjoni järeldusi milleni me oleme jõudnud katseprojektide elluviimisel ja seejärel välja tuua eraldi ka meie soovitused. nagu ma selgitasin, on meil praegu vähe konkreetseid tulemusi katseprojektide kohta, kuna need on praegu alles elluviimisel. kui te soovite aga detailsemat informatsiooni selle kohta, kuidas me plaanime praegusi äh, katseprojekte ellu viia, siis äh, minu kolleegid ja mina ise ka muidugi oleme valmis vastama teile. suur aitäh, lugupeetud esinaine ja komisjoni liikmed tähelepanu eest! suur tänu selle väga huvitava ettekande eest, mul on ka endal ka mõned küsimused, aga kõigepealt ma annan sõna teistele. Äh, kõigepealt siis äh, proua Malanchati, siis proua Schröter. Merci, madame la president! suur aitäh! tahaksin tänada härra Gilbert Morani ettekande eest. tegemist on tõesti väga huvitava ettekandega, kuid me oleme alles esimestes etappides ja me soovime rohkem informatsiooni, nagu te ka ise ütlesite. siin olid siiski paar elementi, mis pälvisid minu erilise tähelepanu. näiteks see, kui hästi täidetakse neid projekte kui me räägime siin lausa üheksakümne või sajaprotsendilises ulatuses projekti elluviimisest, siis see tähendab seda, et see katseprojekt vastab olukorrale koha peal. nüüd need hindamised, mis on teil plaanis läbi viia ja kuna ellurakendamine on tagatud väga laias ulatuses, siis oleks hea, kui te paralleelselt eh, jälgiksite ka seda, kuidas need katseprojektid ning nende ulatuslik eh, rakendamine eh, mõjutavad teisi komisjoni projekte, kas mingid ideed on üle kandunud ka mujale? kas see tähendab, et mõnes teises programmis on tegevus vähem intensiivne, kuna katseprojekti on järgitud väga äh, täpselt, nii et äh, tahaksin tõesti, et ka selles osas saaksime lisainformatsiooni. minu teine märkus. väga huvitav on ka kindlasti ka konkreetsete konkreetses hindamises katseprojektide mõju mõõtmine siseriiklikule, siseriiklikele otsustele nüüd, kas on tehtud mingeid konkreetseid otsuseid, kas katseprojektid toovad endaga kaasa ka poliitikate väljatöötamise riiklikul tasemel. nii et see on teine punkt, millele minu arvates tuleb suuremat tähelepanu pöörata ja kolmas punkt, kas need, kes katseprojektidest kasu saavad, kelle, need, kellele see on suunatud, mõistavad, et tegemist on Euroopa Liidu poliitikaga meie parlamendiliikmetena näeme ikka ja jälle, kui me tegutseme oma koduriikides, et väga suuri raskusi on sellega, kuidas selgitada, mida Euroopa nüüd täps-, Euroopa Liit täpselt teeb. ja kui meil on nüüd need väga konkreetsed äh, projektid, näiteks äh, autistidega tegelev katseprojekt, loomulikult ka see on väga oluline teema, siis kas on ikkagi täiesti selgesti näha, et tegemist on Euroopa Liidu projektidega? ja kas oleks võimalik veel midagi teha, et see oleks meie kaaskodanikele veelgi mõistetavam ja selgem? suur tänu, Elizabeth Schröter ja siis äh, Kulja Kristjanson. suur tänu! mind huvitavad kõigepealt need küsimused, miks Eurosega kõik äh, nii hästi ei läinud siin on tegu mitme projektiga. kõigepealt Eurose kohad ja teises osas on tegu ka väga oluliste projektidega, mida töötati välja koos sotsiaalpartneritega. ja mina olen esitanud ka parlamendi küsimuse selles, et kas see sõltub komisjonist, kuidas uued äh, suunised seatakse ja ma tean, et seal oli probleeme ja seetõttu on kahju, et äärmiselt oluline katseprojekt ja see seda ka on, seda peab äh, laiendama, ma meenutaksin teile, et nüüd on ka otsustatud äh, selle vastuvõtmine äh, kaks tuhat neli raames, et seda projekti tuleb tugevdada ja seetõttu ma arvan, et komisjon peaks lähemalt vaatama, kus vead seisnevad. ja seetõttu mind paneb ka imestama, et kui te rääkisite siin sidususe küsimusest et katseprojektid peavad äh, üksteisega äh, sobima, et te olete siin äh, sisemise sidususe, mobiilsuse ja sotsiaalpartnerite puhul ära unustanud, ma arvan, et siin tuleb need vead kindlasti kõrvaldada. suur tänu, Olle Kristjanson! Tak for formand, og jeg vil også gerne sige tak for øh, præsentationen. Suur tänu. Suur tänu teile selle ettekande eest. ja üks asi on väga oluline, nimelt nende projektide edasiviimine, mitte ainult nende katseprojektide oma, vaid ka nende omad, mis olid ESF-i all. et see, mida me siin näeme, on see, et kui meil oleks olnud selline katseprojekt, siis meil oleks, me oleksime näinud ka selle mõju mujal Euroopas. sellest ei piisa, kui komisjon tuleb lihtsalt meie tööhõivekomisjoni koosolekule, kui need katseprojektid on juba vastu võetud. ma arvan, et me pea, meid peaks töösse ka kaasama ka kogu protsessi ulatuses. ma arvan, et te oleksite pidanud ära kuulama ka meie soovitused ja ka vaatama, milliseid äh, projekte saab edasi välja töötada, sellepärast et alati, kui me hakkame selliseid katseprojekte peale äh, analüüsi tegemist hindama, siis sellisel juhul on väga keeruline minna tagasi äh, selle programmeerimise faasi ja, ja eelarvestamise faasi juurde. nii et kui me oleksime saanud juba varem äh, selle analüüsi kätte, siis oleks olnud see parlamendi jaoks ka äh, parem. suur tänu ja nüüd härra Sirkas. suur tänu. mina ühinen tänusõnadega, mida on öelnud siin juba kolleegid. ma loodan, et me saame kogu selle ettekandega paberil ja loomulikult väga viisakalt, kuid siiski tahan väljendada väikest rahulolematust, kui meile tutvustatakse kahe tuhande kümnenda aasta katseprojekte, siis meil peaks olema ikkagi rohkem infot kui see, mis meil täna hommikul kasutada oli. tõsiasi on see, et juba kolmkümmend aastat äh, rakendatakse ellu katseprojekte ja tehakse ka ettevalmistavat tegevust. nii et tundub, et kõik see on väga pinnapealne. kui me vaatame näiteks ähm, mikrofinantseerimist, siis äh, see oli väga edukas projekt, see viis lausa Euroopa Liidu tasemel äh, poliitika väljatöötamiseni, kuid see, millest täna siin on räägitud äh,, siis tuleb välja, et katseprojektidest äh, tegelikult äh, ei teki pärast poliitikat siseriiklikult või, äh, või otsuseid. see lihtsalt annab lisainformatsiooni, tekitab rohkem tegevusi, annab statistilisi andmeid, seda kõike komisjoni sise, siseselt. nii et seega on meil veel pikk tee käia selleks, et need äh, eelarvevahendid ja Euroopa Parlamendi ajalooline toetus katseprojektidele kaotaksid ära sellise mm, administratiivse passiivsuse ja et need aitaksid kaasa sellele, et need viiksid ka konkreetsete poliitiliste tulemuseni, tulemusteni ja seega tahaksime, et katseprojektidele antaks hinnang ikkagi lähtudes lõppkasutaja vaatenurgast. ja seega näen ma väga positiivselt kõiki soovitusi, need kuus, mida me siin täna kuulsime, nendest on kindlasti kasu tulevikus ja ma loodan, et järgmine kord, kui me komisjoniga kohtume, oleks hindamiste raamistik ka paremini selgeks määratud ja et oleks võetud arvesse uuendusi, muudatusi ja et komisjoni informeeritaks loomulikult nendest instrumentist, kuid et, et parlamendil oleks võimalus ka äh, kontrollida, millised on olnud katseprojektide konkreetsed tulemused ja tahaksin esitada komisjoni esindajale ka ühe küsimuse. nimelt, kuidas äh, oleks võimalik tagada see, et meid informeeritaks, teavitataks pidevalt, süstemaatiliselt, võib-olla saaks isegi teha koostööd parlamendi ja komisjoni vahel, äh, mis puudutab järelevalvet kõikide katseprojektide üle. suur aitäh! Thank you uh,. Mr Deli, no? suur tänu, Teie dokumentide hulgas on ka äh, infot selle äh, katseprojekti kohta ja see on äh, tõesti väga kasulik, aga me saadame kindlasti selle esitluse slaidid ka emaili teile. suur tänu veel kord teile ettekande eest, ma arvan, et see on, oli väga huvitav. aga nüüd tulles tagasi selle juurde, mida mõned parlamendiliikmed ütlesid, et kuidas äh, seda infot äh, saaks veel paremini äh, hinnata, te rääkisite erinevatest huviprojektidest, osapooltest, neile selgitamast, mida need katseprojektid üldse endast sisaldavad. kuidas me saame seda infot ja sõnumit paremini edastada liikmesriikidesse? vastasel korral need katseprojektid ju ei teeni oma eesmärki peale selle, te ütlesite, et on ähm, mitmed projektid ka kattuvad. kas te saaksite natukene selgitada, et ähm, äh, äh, millised äh, projektid näiteks kattuvad ähm, eakate diskrimineerimise vastase võitluse projektide Daphne programmi raames? sest ka Daphne programm tegeleb selle küsimusega ja ka võib-olla selgitakse teiste projektide ähm, osas ka, et millised projektid täpselt ähm, mõnes ülesande osas kattuvad. ja kas on ka mingisuguseid tõhusamaid viise, kuidas me saame seda informatsiooni äh, katse, äh, erinevate projektide kohta edastada, nii et ähm, liikmesriigid, kes panevad kokku oma tegevusprogramme, peaks hakkama uuesti ratast äh, leiutama, sellepärast et tihtipeale, kui ma inimestele räägin, siis nad ütlevad, et meil on vaja rohkem ähm, uuringut teha, kuid samas ma ütlen, et aga kõik need uuringud on juba tehtud. nii et kuidas äh, liikmesriigid ja huvirühmad saaksid äh, paremini info kätte? on teil selle kohta mõningaid ideid? ma annan sõna teile tagasi, võib-olla teie kolleegid samuti soovivad vastata nendele küsimustele um,. Thank you um,, madam. suur tänu. üritan vastata üldisematele küsimustele ja siis kolleegid saavad rääkida juba konkreetsetest katse projektidest, näiteks äh, proua Schröter esitas küsimuse Eurose kohta. nüüd äh, kõigepealt äh, tahaksin teile meenutada, et tegemist on üsna väikeste katseprojektidega, nende eelarve on umbes üks miljon eurot. nii et väikesed projektid ja ausalt öeldes ka selle mõju on va-, vastav, nii et kui nüüd on liikmesriigis vaid ühe miljoni eurose eelarvega katseprojekt, siis ka selle tulemused ei saa olla kuigi suured. teiseks mis puudutab hindamist, siis oma tutvustuses ma ka sellest rääkisin ja ma arvan, et see peaks vastama ka äh, kolleegidele, sealhulgas ähm, härra Fergasele ning ka proua Morana Chartierile, et äh, katseprojekte tuleks äh, hinnata eksposti ja me ei ole seda teinud. me peame hindama katseprojektide mõju ja tegelikult äh, saaksime seda mõju hinnata mitmetel erinevatel viisidel. näiteks, kuidas katseprojektid on öö, äh, muutnud poliitik-, poliitilisi suundumusi äh, liikmesriikides või Euroopa Liidu tasemel, kas neid rakendati ellu viies nad kokku teiste projektide või poliitikatega ja kui seda ei ole tehtud, siis miks mitte. nii et äh, uurida on siin paljutki ja äh, täpselt saaksime raamistiku kindlaks määrata koostöös parlamendiga. kindlasti peaksime suurendama sidusust olemasolevate programmide ja projektide vahel ja proua Moran äh, Chartier ka rääkis sellest ja proua esinaine, ka teie rääkisite sellest. üldiselt äh, katseprojektid äh, täiendavad seda, mida tehakse juba teiste programmide raames. me tagame alati selle, et projektid üksteist täiendavad ja et need langevad täpselt kokku ka komisjoni programmidega, nii et siin ei ole vaja äh, midagi ühelt projektilt teisele üle kanda. Äh, projektid peavad ikkagi keskenduma konkreetsetele tulemustele ja üldiselt seda ka tehakse. nüüd Eurese juhtum, äh, see on tõesti erandlik ja seal oli olukord täiesti vastupidine. ühtlasi olen ma ka nõus sellega, et me peame parandama nende projektide nähtavust, kuid ähm, need on üsna väikesemastaabilised projektid ja minu vasakul käel istuv kolleeg Jean-François Lebrun saab rääkida pikemalt ka info levitamise, info levitamisest. ja see, mida on juba tehtud, on väga hea näide sellest, kuidas tuleks rohkem infot anda projektide kohta ja levitada nende kohta ka rohkem infot Äh, üsna laialt ollakse tegelikult teadlikud äh, katseprojektide tulemustest ja seda katseprojekti äh, tutvustati ka mitteametlikul nõukogul Hispaanias. ma olen nõus nende kolleegidega, kes ütlesid, et seda komisjoni siin peaks informeerima pidevalt, regulaarselt. minu tutvustusest oli kindlasti kasu, aga kui sellele ei järgne regulaarset teavitamist, siis kindlasti ei ole see, ei ole see nii kasulik, nagu see võiks seda olla. ja ühtlasi tuleks vahetada ka arvamusi ja see ei peaks puudutama mitte ainult seda, et mina annan teile teada, kui kaugele on jõutud katseprojektidele, katseprojektidega, vaid see peaks seisnema ka arutelus katseprojektide üle, kas nendega jätkata või mitte. ja ideaalis peaks selline arutelu toimuma samal ajal, kui katseprojekte komisjonis ka arutatakse ja siis peaks olema võimalus kutsuda kohale keegi komisjonis, kes rääkis katseprojektide ellurakendamisest ja samuti sellest, mida, mis on plaanis tulevikus ja siis oleks võimalik äh, täpsemalt kaaluda ka seda, kas projektid üksteist täiendavad. nüüd äh, härra, äh, vabandust, proua esinaine, te rääkisite info levitamisest ja me oleme heaks näiteks sellest, kuidas on võimalik Äh, infot paremini levitada ja meil on võimalik tegelikult katseprojektidesse sisse võtta ka konkra-, konkreetne sellekohane punkt, kaasata sinna sisse juba äh, kommunikatsiooni ja info levitamise plaan, nii et äh, siis on juba algusest peale teada, et tegemist on väga olulise aspektiga katseprojekti elluviimises. nii et äh, kokkuvõttes ma usun, et me saame teha rohkem, me saame parandada hindamisprotsessi, saame paremini infot levitada, selle kohta on juba mõningaid positiivseid näiteid. kuid eh, see, kui suures ulatuses on neid projekte ellu rakendatud, näitab selgelt, et nõudlus selliste projektide järele on täiesti olemas ja tegelikult on meil valida rohkemate projektide hulgas, kui meil neid võimalik finantseerida on. ja mõned peame siis kõrvale jätma, sellepärast et ähm, rahalisi vahendeid ei ole piisavalt. ja see toob mind ka väga olulise punkti juurde, et kui me tahame, et katseprojektid oleksid tõhusad, et need koha peal ka midagi muudaksid, siis peaks see parlament samuti keskenduma väiksemale arvule katseprojektidele, millel oleks suurem eelarve ja kui lubate, siis nüüd annan äh, sõna Jean-Francois'le ja samuti ka kolleeg Marko Ferile, kes räägib Eurasiast. proua Sinine ütleb, et palun, teil on sõna. suur aitäh! ma üritan lühidalt tutvustada tulemusi ja rääkida sellest, kuidas me oleme neid eh, levitanud. tegemist on kahe tuhande kaheksanda aasta katseprojektiga ja see puudutab eh, töötajate eh, nõustamist restruktureerimise raames. katseprojekti eesmärgiks oli abistada töötajaid, töötajatel kohaneda restruktureerimisega. ette olid nähtud meetmed selle kohta, kuidas paremini ette valmistada töötajaid muutusteks, kuidas analüüsida ja edendada häid tavasid. kahe tuhande kaheksandal ja üheksandal aastal me ka informeerisime komisjoni sellest. me oleme selle põhjal korraldanud kakskümmend seitse seminari liikmesriikides, seda siis igas liikmesriigis ja nende seminaride raames analüüsiti, arutati nende meetmete üle, mis liikmesriikides välja töötati, selleks, et muudatusi ennetada ning nendeks ette valmistada töötajaid. osalesid ametiühingud, tööandjad, riiklikud äh, asutused, eksperdid ning äh, analüüsiti siis liikmesriikide süsteeme. teiseks me koostasime kokkuvõtva äh, aruande erinevate liikmesriikide süsteemidest ning selle põhjal jõudsime järeldusteni äh, ja vaatasime, millised on siis ühised punktid ja mis on osutunud edukaks seminarid toimus kaks tuhat üheksa aprillis ning juunis kaks tuhat kümme ning selle aasta oktoobris ja koostöös Belgia eesistujaga korraldasime me suuremat sorti ko-, konverentsi, kus osales viissada inimest ja tutvustasime seal tulemusi ning arutasime neid. kohal olid ka ministrid ja äh, tuli välja, et meil on üks ühine punkt, nimelt Euroopa tasandil on vaja välja töötada ühine raamistik heade tavade kohta, seda selleks, et siis toime tulla restruktureerimistega. sellest lähtudes äh, komisjon hiljuti tuli tööstuspoliitika avalduses ning siseturu avalduses äh, välja ettepanekuga konsulteerida sotsiaalpartneritega äh, ning arutada nendega Euroopa üleselt restruktureerimisi. kõik liikmesriikide raportid, Euroopa raport on muidugi paberil olemas ja me oleme valmis tulema teile tutvustama siin komisjonis ka kõiki tulemusi. Eh, seda me muuhulgas tegime ka aasta tagasi ühes teises valdkonnas. Eh, nimelt toona me viisime läbi kaheksateist sektoriaalset uuringut eh, ja, ja need uuringud astusid ühele teisele komisjoni projektile. jah, aitäh. keegi vist vist soovis veel komisjonis sõna, jah, palun suur tänu, mina olen Marko Ferri ja ma olen äh, Eurose koordinaator ning ma sooviksin vastata proua Schröderi küsimusele. ma üritan teha lühidalt. kui äh, katseprojektid jõuavad meie äh, lauale, siis, siis ma peaksin meenutama, et kahe tuhande neljandal aastal see komisjon siin võttis vastu ka Äh, vastava ettepaneku, mis kutsus üles ähm, komisjoni tegelema ka migranttööliste nende perekondadega. niisiis, kui me arutasime Eurose suuniseid ja vastava äh, võrgustiku küsimusi, mis on siis äh, seotud liikmesriikide ja sotsiaalpartneritega, siis me tulime välja ka selle ideega ja tõepoolest see idee on olemas ka EURES suunistes, nii et nüüd läks valesti see, et ta ei ole tegelikult katseprojekt selle sõna otseses mõttes, vaid siin on tegu suunaga, mida me oleme kasutanud juba Eurose raames ja mida me ka Eurose raames järgnevatel aastatel hakkame edasi viima. aga ma sooviksin isiklikult selgitada, mis valesti läks. esiteks, äh, väga madal äh, Äh, madal rahastus, väike rahastus sellele projektile. ja teiseks, kui me ütlesime, äh, kui me rääkisime siin avaliku ja erasektori partnerlusest ja äh, ja et kas, ja küsisime, et kas nad soovivad teha koostööd eh, migranttöölistega, töötajatega, siis nad ütlesid, et ei, välja arvatud mõningatel eh, juhtidel. praegu on meil üksteist eh, liikmesriigi, kes tegelevad selle projektiga, kuid me oleme praegu alles algusfaasis ja seetõttu see mm, osalustase on nii mm, väike, sellepärast et EUROS suunis näebki ette kolmeaastast perioodi. aga ja selle ja see kolmeaastane periood on ka põhjus, miks see osalusmäär on nii madal ja mõju avaldab ka majanduskriis. ja meil on ja, ja paljud ähm, äh, sektori esindajad ütlesid, et äh, ne, neil on praegu vaja väga paljude teemade, küsimustega tegeleda ning äh, migranttöötajad ei ole just kõige prioriteetsem küsimus praegu nende jaoks me oleme pakkunud äh, välja, et tegeletakse teenustega, mida pakutakse migranttöötajatele, kes jäävad siis öö, ähm, oma öö, ähm, sihtriigi ja seda, neid teenuseid pakutakse siis vaba, äh, mittetulundusühingute kaudu. nii et see võib siis äh, selgitada, miks see osalusmäär on nii väike, nimelt huvipuudus ähm, Äh, avaliku sektori poolt ja teisalt äh, siis majanduskriis, mis ka äh, on avaldanud mõju avaliku sektori teenustele, et neil on lihtsalt väga palju ülesandeid praegu täita ja seetõttu neil ei olnud ka piisavalt vahendeid avalikus sektoris, et tegeleda ka selliste teenuste pakkumisega. aga kui me kohtume oma partneritega, siis nad ka ütlevad, et nad soovivad nende tegevustega jätkata ja see ka näitab, kuidas ähm, katseprojekti tegevused tegelikult absorbeeritakse ähm, äh, riiklikesse tegevuskavadesse ja seetõttu esime-, me võime öelda, et esimene aasta võib-olla selles projekti protsessist ei ole ähm, nii positiivselt käinud, kuid järg-, järgnevatel aastatel läheb võib-olla asi paremini, sellepärast et liikmesriigid siiski kavatsevad neid äh, tegevusi hakata rakendama. miks äh, me ei ole miks me ei kavatsenud seda rakendada üheskoos äh, katseprojektiga, siin nagu Nikolai juba selgitas, et meil oli tegu äh, ressursside vähendusega, nii et äh, meil oli ainult üks miljon ette nähtud ressurssideks ja meie eelistasime, et me anname selle ülesande Eurosele. miks? sellepärast, et Euros on võrgustik, see on eksisteerinud viisteist aastat, ta on väga nähtav, temast teatakse palju liikmesriikides ja ja kodanikud ka assotsieerivad eurost Euroopaga. ja peale selle me arvasime, et euros saaks selliste tegevustega tegeleda, et ja see annaks ka Euroopa tegevustele suurema nähtavuse, nii et ma loodan, et ma suutsin vastata teie küsimustele ja, ja kui teil on veel lisaküsimusi, siis palun pöörduge me poole. suur tänu nende vastuste eest. ja ma arvan et kui te käiksite regulaarselt siin parlamendis võib-olla kaks korda aastas, et oma tegevustest ülevaadet andmas, see oleks väga positiivne. mind huvitaks just mõne, need katseprojektid, et me teaksime, mis juhtub äh, ja toimub just mõningate äh, spetsiifiliste katseprojektidega, nii et suur tänu veel teile teie esituse eest. ja ilma mikrofonita räägib proua Silen. presentation by the Commission, uh, followed by the rapporteur. So I'll give the chair to ja nüüd ma annan sõna Rafa Jakobsonile, et ta saaks äh, esitada komisjoni ettepanekud ja siis saab sõna äh, raportöör härra Jakob, palun. Thank you, chair. Honorable members of parliament, we have been talking about population. suur aitäh! me oleme rääkinud äh, elanikkonna vananemisest juba pikka aega ja nüüd see on tõesti toimumas seotud äh, sellega, et beebibuum leidis äh, aset mõnda aega tagasi ning beebibuumi lapsed on nüüd jõudmas äh, pensioniikka. see tähendab ka seda, et ühest küljest on meil üha rohkem vananevat elanikkonda, tööturule siseneb üha vähem noori inimesi ning üle kuuekümneste arv just kasvab. tegemist on ohuga meie ühiskondade jõukusele ning on väljakutseks ka põlvkondadevahelisele solidaarsusele. eakad inimesed aga tähendavad ka suurt potentsiaali. me peame neile looma äh, võimalusi tööturul. tegemist Äh, samuti vabatahtliku töö äh, ning hooldusteenuste osas on siin suur potentsiaal. läbi aktiivse vananemise on meil võimalik äh, alal hoida solidaarsust ja tugevdada solidaarsust põlvkondade vahel. aktiivse vananemise edendamine hõlmab erinevaid poliitikaid ning erinevaid tasandeid, kohalikku, riiklikku, kuid samuti ettevõtete ning kodanikuühiskonda Euroopa Liit on, Euroopa Liidul on siin oma roll mängida. nagu ka härra Mannelsoni raportist selgub, meil on erinevaid äh, poliitilisi vahendeid nagu avatud äh, koordinatsioonimeetod, tõukefondid, äh, teadusprogrammid ning seeläbi on meil võimalik kaasa aidata liikmesriikide jõupingutustele siin valdkonnas. Euroopa vananemise aasta kaks tuhat kaksteist ettepanekuga soovib Euroopa Komisjon äh, luua uusi vahendeid äh, selleks, et muuta nähtavamaks äh, poliitilised jõupingutused, mis erinevatel tasanditel on tehtud aktiivsema vananemise edendamiseks. tegemist ei ole ainult sellega, et me hakkame korraldama suuri sündmusi üksnes kaks tuhat üksteist, vaid tegemist on mitmeaastase jõupingutusega muutmaks poliitikat ning suhtumist. kaks tuhat üksteist äh, juba on osalejad võtnud endale konkreetseid kohustusi selleks, et esimesi saavutusi oleks võimalik näha siis Euroopa aasta vältel. muidugi mõista töö jätkub ka pärast kahe tuhande kaheteistkümnendat aastat. kuidas me saame saavutada seda, et vananemine muutuks aktiivseks, me ei saa eh, me ei saa siin loota, lootma jääda sellele, et kõik ise hakkaks juhtuma, vaid see tähendab seda, et äh, osalejad peavad äh, tõesti soovima edasi liikuda ja see soov on olemas. Äh, suur toetus on nii kodanikuühiskonnalt, liikmesriikidelt ning see toetus ongi see, mis tagab Euroopa aktiivse vananemise aasta, samamoodi me näeme, juhtus ka Euroopa Liidu solidaarsuspäevaga. siingi ei olnud mingit rahastamist Euroopa Liidult. me ei ole mingit eraldi eelarvet taotlenud, vaid plaanime kasutada olemasolevaid vahendeid, palju on juba olemas erinevates poliitikavaldkondades, mis mõjutavad aktiivset vananemist, on ka Euroopa Liidu programmid, elukestvõte, tervishoid, tervishoid, Euroopa Sotsiaalfond ja nii edasi muuta nähtavamaks need tegevused, siis äh, oma kommunikatsioonipoliitikas äh, oleme me otsustanud juhtida selgelt tähelepanu sellele. Euroopa Liidu eelarvest on mõeldud väga vähe vahendeid selle jaoks see tähendab aga ka seda, et meil on vähem personali selleks, et äh, koordineerida tegevust. ning enne kokkuvõtet tahaksin mainida veel ühte küsimust, mis võib võib-olla tekitada teatud vastuolusid. tegemist on nimelt eh, peal, eh, selle pealkirjaga Euroopa aktiivse vananemise aasta. tege-, eh, ja me tahame rääkida ka solidaarsusest, aga miks seda siin ei ole eraldi välja toodud? tahtsime, et see nimetus oleks selge ja lühikene, kuid samuti äh, praegune nimetus äh, ei näita eakamaid inimesi kui inimrühma, kes vajab abi ja kes vajab solidaarsust. enamus eakaid inimesi omavad piisavalt ise vahendeid, et äh, toime tulla seega me tahtsime anda positiivse pildi eakamatest inimestest, kes saavad äh, ühiskonda toetada, kellel oma panus anda. Äh, neil on suur potentsiaal ja selle potentsiaali äh, mobiliseerimine ongi see, mis aitab säilitada põlvkondade vahelist solidaarsust, aitäh! Uh, suur aitäh! ja annan sõna nüüd härra raportöörile Martin Kasslerile. suur tänu! proua esinaine. ma sooviksin komisjoni tänada selle sissejuhatuse eest, selle eest, et nad Euroopa aktiivsena vananemise aasta kaks tuhat kaksteist äh, puhul on tulnud siia neile seda ettekannet tegema, ma tänan ka tööhõive sotsiaalkomisjoni selle öö, äh, raporti väljatöötamise eest ja ma usun, et nüüd on äh, töö edasi parlamendi kätes. see teema meie jaoks aktuaalne siin Brüsselis on selge, aga ka liikmesriikides on äh, täiesti äh, selge, sest kui me vaatame praegust arengut, demograafilist arengut äh, Euroopas ja selle mõjusid ka avalikus elus, näiteks mis puudutab avaliku teenuste pakkumist, pensionite küsimust ja nii edasi, siis sellisel juhul on minu meelest väga hea, et me oleme tulnud välja selle algatusega, nimelt tagada paremat töövõimalused äh, Euroopa Liidus ka eakamatele. ja äh, on väga positiivne, et siin tegeletakse ka küsimusega, et kuidas eakamad inimesed saavad äh, ka senisest olulisemat rolli mängida tööelus ja et nad saavad ka tööelus, tööturul jääda osalema. komisjon on siin võtnud koordineeriva rolli ja siin on kaasatud ka kodanikuühiskond ja liikmesriigid ning kõik erinevad ähm, valitsustasandid. raportöörina ma toetan seda, äh, selle küsimusega tegelemist, sest meil oli ka just äh, vaesusevastane äh, ja sotsiaalse tõrjutuse vastane võitluse aasta ning Euroopa aktiivsena vanamise aasta aastal kaks tuhat kaksteist on oluline. et te juba ise ka ütlesite, et kuidas me hakkame seda täpselt nimetama, seda aastat. kas sellest saab aasta, mille üle me arutame? kas me siin äh, arvestame kõikide põlvkondadega, kuidas me täpselt seda pealkirja, seda nime äh, kujundame, kindlasti me arutame seda ka siin komisjonis Te rääkisite ka teisest äh, punktist, aga see ei ole see tuumikküsimus, äh, mis meid äh, viib arutelu juurde, te rääkisite ka eelarvest, te ka selgitasite, miks seda eelarverida siin praegu veel ei ole ära toodud, sest et kuidas me, kuidas me hakkame sellist Euroopa aastat läbi viima ilma vajalike vahenditeni et loomulikult meil on olemas need struktuurid, teil on olemas äh, kõikides valdkondades, peadirektoraatides ka pädevad isikud, kes sellega tegelevad, kuid minu meelest on praegu siiski oluline küsimus, et kui tegu on ikkagi Euroopa aastaga, et kas see saavutab äh, neid eesmärke, mis me oleme seadnud, kui meil ei ole mingeid äh, vahendeid ja seetõttu ma juba ootan seda väga intensiivset arutelu, mitte ainult pealkirja, vaid äh, siis ka eelarvete üle. ja ma arvan, et äh, meie komisjonis me saame väga hea põhja sellele arutelule äh, koostada ja ma loodan, et ka fraktsioonide üleliselt äh, ja siin ma loodan ka koostööle, heale koostööle kaasraportööridega ja et meil tuleb ka huvitavaid äh, äh, arutelust teistest komisjonidest, EKONi ja kultuurikomisjonidest, kes ka siis ka meile kindlasti huvitavat sisendit annavad ja ma ootan siis ka teie sisendit sellesse arutelusse. tänan. Uh, yes, I got a suur tänu. mul on juba eh, paar küsimust. Eh, te rääkisite väga olulisest küsimusest, et tihtipeale, kui me räägime eh, vananevast elanikkonnast, siis kõik näevad seda väga negatiivsest vaatevinklist ja seetõttu on ka see aktiivsena vananemise aasta väga oluline, et me peame ka selle positiivse sõnumi edastama elanikele sellepärast, et tihtipeale räägitakse ainult sellest, et mida me küll hakkame peale selle demograafilise äh, arenguga ja tihtipeale me näeme ainult väga negatiivseid äh, pealkirju ajalehtedes ja nii edasi. aga, aga mind huvitaks ka selle aasta äh, tulemused, milliseid tulemusi me ootame, meil on olnud väga erinevatel teemadel Euroopa aastaid ja kui me ainult erinevaid konverentse igal pool liikmesriikides peame, Euroopa aasta puhul, siis selle aasta lõpuks tegelikult ei ole saavutatud mitte midagi, ei ole ka selle ähm, tegevuskavaga kaugemale jõutud ja seetõttu mul on väga hea meel kuulda, et, et teie räägite just sellest, et loodetakse sellest aastast ka positiivseid tulemusi. ja mis puudutab mind, siis ja positiivseid tulemusi, et, et kui meil oli puuetega inimeste aasta, siis me soovisime tagada, et meil oleks korrektne seadusandlus paigas, mis aitab äh, puuetega inimeste olukorda. ja see toob mind loomulikult äh, horisontaalse direktiivini, mis, mis praegu käigus on ja mis te arvate, et kui oluline on see, et nõukogus selle tööga edasi jõutakse ja ma loodan, et see juhtub enne aastat kaks tuhat kaksteist, aga ma leian, et selles osas peab edasi töötama, sest kui me räägime jah, meil on loomulikult äh, tööhõive direktiiv aastast äh, kaks tuhat, mis puudutab ka diskrimineerimise küsimust ja me teame, et seda on juba jõustanud mõned liikmesriigid. aga kui äh, eakatel puudub juurdepääs äh, tööturule, siis ei ole ju ka mõtet sellel äh, töödirektiivil äh, ja seetõttu diskrimineerimise vastase, vastane direktiiv ja puuetega inimeste juurdepääs üldhuviteenustele ja, ja nii edasi, et need direktiivid peavad nüüd valmis saama nõukogus. ma tean, et seal on veel mõningaid murepunkte, aga kui me ei ole seda saavutanud selleks ajaks, siis kuidas saaks see aktiivsena vananemise aasta survestada neid liikmesriike, kes ei ole veel tegelenud selle küsimusega, kes on maha jäänud äh, nendest liikmesriikidest, kus selle küsimusega väga aktiivselt tegeletakse, et et kuidas me selle positiivse tulemuse, äh, mis peaks siis olema selle äh, direktiivi valmimine, et kuidas me selleni jõuame? kuidas me saame tagada, et äh, selle aasta tulemus oleks tõesti positiivne? ja mida te arvate, milliseid positiivseid tulemusi saaks veel sellest aastast saavutada? ja kui mina vaatasin seda äh, teemat ja vaatasin eelarve küsimusi siis ähm, äh, ma usun seda, mis te ütlesite, et nimelt, et äh, eelarve on, on kaetud teiste eelarveridade all, aga ma leian, et me peaksime kindlasti rääkima sellest ka tulevikus, et kui te saate meile tuua välja Ehm, mõningaid andmeid selle kohta, millistest allikatest need vahendid tulevad, ma ei oota, et te praegu seda teeksite, aga et võib-olla te saaksite saata meile näiteks kirjalikus vormis selle vastuse, nii et kõik ehm, komisjoni liikmed saaksid ka meil siin infot selle eh, kohta, kust tulevad need, kus on need rahastusallikad. sest eh, meil on vaja teada, et, eh, et need rahad on eraldatud selleks, et selle aktiivsena vananemise aasta raames saaks neid väga vajalikke tegevusi läbi viia ja kolleeg Madeira, palun. Merci euh, de vos. suur aitäh äh, esitluse eest ja teil on igati õigus, kui te ütlete, et see aasta on oluline, tegemist on suure väljakutsega. aga see aasta ma usun, et me peaksime lõpetama selliste aastate korraldamise, kus lihtsalt tehakse suuri sõnu, aga mingit sisu ei ole, meil on vaja konkreetset tegevust. ja kui me nüüd räägime, räägime konkreetsetest asjadest, siis see tähendab seda, et enne praeguse aasta lõppu tuleb välja töötada strateegia. üheks eh, esim-, peamiseks probleemiks, sest me nägime vaesusevastase võitluse aastas, üha suurem osa eakamatest inimestest on vaesed kas miinimumsissetuleku direktiiv tuleb jällegi arutelule, tahaksin küsida siin, seda esiteks. ja teiseks, teil on igati õigus, et seda aastat tuleb äh, käsitleda positiivse aastana. me peaksime ära kasutama kogu eakate inimeste kogemuse ning kasutama siis seda ära koolituses näiteks peaks koolitama noori ettevõtetes tänu meie eakamate töötajate teadmistele, kogemustele. ja kolmandaks, me ei suuda üles ehitada solidaarset ühiskonda, kui me ei rõhuta seda, kuivõrd oluline on põlvkondadevaheline solidaarsus. me ei tohi vastandada noori ja vanu, vaid me peame tagama, et me saame kõik hästi koos elatud ja ma usun, et see ongi võib-olla üheks peamiseks eesmärgiks teil. ja loodetavasti peatselt hakkavad ka esimesed viljad tulema. Thank you um,. Mrs uh, Blinkovitš-Jute. aitäh, proua Blinkovitš-Jute. Uh, ačiū, ponia pirmininkė. Iš tiesų, norėčiau pasveikinti Euroopa. suur aitäh. ma tahaksin äh, avaldada tunnustust Euroopa Komisjonile seoses äh, kõnealuse algatusega Euroopa aktiivsena vananemise aasta kohta. see on väga oluline, sellepärast et tõesti meie elanikkond vananeb päris kiirelt Euroopa Liidus. ja seda peab näitama positiivsena. me peame näitama, et me oleme solidaarsed eakate inimestega aga ma pean ütlema, et ma ei saa päriselt nõustuda komisjoni algatusega, sest et äh, me ei räägi siin piisavalt eakamate inimeste tööhõivest ja nende võimalustest tööturul. see on üheks peamiseks teemaks tegelikult, eriti kui tegemist rohelise raamatuga see tähendab seda, et töö tulevikus jätkub selles valdkonnas. kui komisjon ei tule välja konkreetsete ettepanekutega eakamate inimeste tööhõive kohta, siis sellisel juhul ei ole meil võimalik rääkida ka veel niivõrd olulistest teemadest nagu töö ea pikendamine enne pensionit siis kui me räägime aktiivsena vananemisest, siis me ei saa piirduda ainult tööhõivega, aga me peame tagama samuti eh, teenused, vastama infrastruktuuri tagama, tervishoiuteenused, kõik see on vajalik selleks, kui me soovime, et eakad eh, inimesed eh, aktiivselt tööturul kauem ole, osaleksid. me peame samuti vaatama, kuidas kohandada ühiskonda eakamate vajadustega, kui me tahame tõesti, et nad äh, ühiskonnas edasi osaleksid. Nende osalus näiteks vabaühendustes on samuti miski, mida peaks julgustama. ma ei tea, kas aktiivsena vananemise aastal saavad olema head tulemused, te rääkisite siin sellest, et eelarvet polegi vaja, meil on muid programme ja ettepanekuid ja nii ehk nii raha ei ole piisavalt. aga ma kardan, et tulemusi nii ei, ei saa, meil on vaja eelarvet ikkagi, meil on vaja suuniseid äh, näiteks äh, diskrimineerimise vastu kui meil on sellised vahendid, siis me saame paremini koordineerida ka Euroopa institutsioonide tööd. praegu on küll tahe hea, aga karta on, et äh, tulemused võivad keskpäraseks osutuda, kui me vaatame vaesusevastast võitlust, siis siin ei ole erilisi tulemusi olnud. on näiteks selliseid liikmesriike, kus vaeste arv on tegelikult hoopis kasvanud, selle asemel, et väheneda kaks-kolm korda rohkem vaeseid on nüüd mõningates riikides kaks-kolm korda rohkem inimesi, kes vajavad sotsiaalabi, sellepärast et neil ei ole piisavalt vahendeid, et ise toime tulla, aitäh okay.! Um... suur tänu! kas teil on midagi veel lisada sellele, härra Kassler, või me läheme edasi? härra Kassler, kas teil on veel midagi lisada nendele sõnavõttudele? ma sooviksin rääkida veel kahest asjast, nimelt eelarve kohta on veel äh, siin öeldud paar sõna, ma kindlasti peame seda ka arutama, sellepärast selge on see, et kui me äh, kutsume üles osalema Euroopa aktiivsena vananemisel aastal, et siis loomulikult on vaja selleks ka vahendeid. ja me, ja mis puudutab nüüd seda, et meil oli vaesusevastane aasta ja, ja siin öelda, et mitte midagi ei juhtunud, siis sellegipoolest ma leian, et me rääkisime selle aasta jooksul sellest teemast väga palju ja see on ka positiivne. loomulikult ei tule siin otsekohest mingit mõju ja ja, ja kindlasti ka aktiivsena vananemise aasta puhul me ei näe kohe, kuidas tööhõive Euroopa Liidus hakkab äh, muutuma, kuidas äh, teenuste pakkumine eakatele inimestele hakkab kohe paranema. ja see ei puuduta siin mitte ainult äh, nii-öelda traditsioonilisi töölepinguid, vaid see puudutab ka vabatahtlikku tööd. ja ka tööd heategevusorganisatsioonides näiteks nii et kui me kõiki nende, neid faktoreid äh, arvestame, siis ka nende inimeste jaoks, kes osa võtavad sellest, et ka nemad saavad tunnustust oma tööle ja et me ühesõnaga, üheskoos nendega saame seda teemat ka paremini esile tuua. nii et oluline ei ole mitte ainult äh, siis tööhõive küsimus, vaid äh, peale selle on oluline ka see, et me pöörame tähelepanu ja tunnustame seda panust, mida eakamad inimesed ühiskonnale annavad. aga see ei tähenda sugugi mitte, et meie kogu ühiskonna mudel üleöö hakkab muutuma peale selle vananemise aasta äh, toimumist. me, ma leian, et meie peame tegelema sellega, et ettepanekut natukene parandada, aga ma leian, et see ettepanek on äh, niigi hea. suur tänu ja härra Jakob tagasi. Thank you very much uh, and thank you in particular to uh, all suur tänu ja suur tänu ka kõikide nende uh, parlamendiliikmetele, kes sõna võtsid ja kes toetasid seda projekti, see on väga julgustav. ma teeksin ühe üldise uh, kommentaari. Euroopa aasta on uh, väga kasulik vahend, sellepärast et aktiivsena vananemise teema on selline asi, mida me ei saa ülevalt alla organiseerida, see vajab väga palju erinevaid ähm, tegevusi, üritusi ka liikmesriikides ja, ja siin peavad tegevused äh, algama, ähm, toimuma alt üles. ja me peame teadlikkust äh, suurendama ning äh, ka avaldama survet erinevatel tasanditel, see surve puudutab ka Euroopa tasandil tehtavat. et te siin rääkisite juba direktiivist, et aga jah, kui meil tuleb see Euroopa aasta, siis loomulikult me saame rohkem tähelepanu pöörata ka diskrimineerimise küsimustele ja me loodame, et siis see, et selle Euroopa aastaga me loome ka lisanähtavusele, lisanähtavuse ka sellele küsimusele ja et Euroopa tasandil toimub ka rohkem viljakaid arutelusid. positiivsed tulemused, mida tuleb saavutada? nagu ma ütlesin, et kõikidel tasandil, nii Euroopa tasandil, näiteks Euroopa tasandil äh, ma leian, et positiivsed tulemused oleks see, et komisjoni erinevate osakondade kolleegid äh, oleksid rohkem teadlikud äh, nendest algatustest, mida nad saavad kasutada siis oma poliitikate algatustes ja kavades, et see on üks oluline teema, et me ühes, infot saame rohkem äh, levitada ka komisjoni erinevate osakondade vahel. ja me ka näeme, et äh, väga paljud osakonnad komisjonis on juba hakanud äh, rohkem ära tegema ka aktiivsena vananemise küsimustes nüüd edasi vahendid, milliseid äh, vahendeid me saame kasutada nende algatuste jaoks, mis on seotud aktiivsena vananemise aastaga? me oleme äh, nõukogu äh, sotsiaalküsimuste töörühmast saanud mitmeid ettepanekuid, meil on kavas ka koosolekud liikmesriikide esindajatega ja ka küsida, et millised on nende ootused, nii et me saaksime äh, Äh, vaadata, millised on meie vahendid ja, ja siis kooskõlastada, kohandada need ka liikmesriikide vajadustele selleks, et maksimeerida oodatavad tulemused. siin räägiti ka äh, vajadustest, millega tuleb tegeleda näiteks eakate, eakad koolituses. see on väga selgeks eeskujuks äh, sellise algatuse kohta, mida me peaksime ähm, rõhutama aktiivsena vananemise aasta äh, kestel. me peaksime siin äh, lähenema selle ideega sidusrühmadele ja oma partneritele, et nad saaksid mõelda, mida nad, mida nad saaksid teha selle küsimusega, nad paneksid oma ideed veebilehekülgedele selleks, et me siis näeksime, mis erinevatel sidusrühmadel kavas on selle aasta raames näiteks, et äh, oleks sellised koolitused, kus äh, eakad kogemustega töötajad saavad edasi anda oma kogemusi äh, noortele. samuti infrastruktuuride ja, ja pakutavate teenuste parendamine eakate jaoks, see on üheks väga oluliseks küsimuseks aktiivsena vananemise aasta jooksul ja veel viimane märkus. Äh, solidaarsus põlvkondade vahel. jah, see aasta tegeleb ka solidaarsusega põlvkondade vahel. aga me sooviksime siin läheneda mm, äh, sellele teisest vaatevinklist kui seni. nimelt, kui me kasutame ära eakate potentsiaali, kasutame ära nende panust ühiskonda, siis me peame vältima seda, et eakaid äh, näha, nähakse takistusena ühiskonna arengutele. vastupidi, me peame tegelema, tegema kõik selleks, et ka eakate panust ühiskonda tunnustatakse, et nad saaksid seda, ka seda äh, teha. suur tänu! ja kui te olete nüüd eelarveridade osas selgust äh, saanud, siis oleks väga kasulik, kui te saaksite selle info edastada ka meile. kas teil on äh, informatsiooni ka ajakava kohta, sellepärast et äh, ma tean, et parlamendiliikmeid huvitab ajakava samuti ja ka eelarve küsimused. nii et kas te saaksite ka edastada meile siis need infot rahastusallikate kohta? suur tänu. Äh, me kavatseme selle info koguda järgneva paari nädala jooksul, nii et, nii et me saaksime, et ma juba rääkisin, et meil toimub koosolek äh, äh, liikmesriikide esindajatega ja siis kolmekümnendal novembril toimub meil see koosolek, et selle, siis saame ka selle info edastada. suur tänu teile veel kord selle esitluse eest. ja järgmise. järgmine päevakorrapunkt on ähm, üleilmastumise ajast uus tööstuspoliitika. ja sõna raportöörile Olle Ludiksonile. lugupeetud kolleegid, olen kirjutanud selle arvamuse projekti üleilmastumise ajastu uue tööstuspoliitika kohta, ma loodan, et teil oli aega seda ka lugeda olen valinud paar punkti, mis ka täna tõstatada. kõigepealt meil on vaja tugevat konkurentsivõimelist tööstust Euroopa Liidus ja et samuti oleks tagatud sotsiaalne ühtekuuluvus ning et me suudaksime võidelda tööpuuduse vastu. olen siia kirja pannud selle, et kui tegemist on ümberstruktureerimisega üleilmastumise tõttu, siis äh, peab sellel protsessil olema selge seos ka sotsiaalse dialoogiga. nüüd üleminek äh, keskkonnasõbralikumale majandusele peab leidma aset äh, siiski tingimustes, mis oleksid õiglased, me peame pühenduma innovatsioonile, peame looma rohelisi töökohti uutes sektorites ja peame arendama inimeste oskusi selleks, et nad suudaksid oma töökohad säilitada isegi pärast ümberstruktureerimist. ja ühtlasi ka selleks, et vastata Euroopa Liidu tööstuse vajadustele tulevikus. kutsun üles komisjoni ka looma õiguslikku raamistikku kollektiivläbirääkimiste osas, tõepoolest need läbirääkimised ise on Euroopa Liidu pädevusvaldkonnast väljaspool, kuid siiski mõneti on võimalik siin midagi ära teha, mis puudutab näiteks äh, tingimusi, mille alusel võetakse inimesi tööle, äh, koolitus või see, kuidas, äh, milline on inimeste tööaeg. nüüd suure huviga ootan seda, mida inimestel mulle öelda on ja äh, muudatusettepaneku esitamise tähtaeg on viieteistkümnes november. suur aitäh, kas äh, kolleegidest keegi soovib rääkida tööstuspoliitikast üleilmastumise ajastul? suur tänu, proua esinen. ma soovin tänada raportööri tema mitmekülgsete ettepanekute eest ja juba praegu on näha, et äh, paljude punktide osas on äh, ka suur lootus olemas toetusele ka minu fraktsiooni poolt, nimelt mis puudutab näiteks innovatsiooni ähm, uutes äh, tehnoloogia valdkondades, seda me kindlasti toetame. ja me peame ka, me aga leiame, et see, millistesse tehnoloogia valdkondadesse tuleb, peaksid ettevõtted investeerima, siis see peaks ikkagi jääma turu reguleerida aga me peaksime äh, toetama investeerimist uutesse tehnoloogiatesse, samuti üleilmastumise ajastul on väga oluline ka äh, inimressursi küsimus, me näeme, et äh, demograafilise arengu kontekstis on väga keeruline leida kvalifitseeritud töötajaid. ja kui me räägime tööstuse arengust ja tööstuse hoidmisest Euroopas, siis me peame rääkima ka kvalifitseeritud töötajatest. näiteks kui vaadata, vaadata äh, Saksamaad, kus me teame et, et kakskümmend kolm protsenti sealsetest SKT-st tuleb äh, äh, siiski tööstusvaldkonnast ja kui tööstusminister üt-, ütles ühel koosolekul, et näiteks Suurbritannias moodustavad ähm, tööstuses olevad töökohad vaid kuus protsenti olemasolevatest töökohtadest, siis me näeme, et ähm, muutused on juba väga suured ja see tähendab, et me peame rohkem panustama sellesse, et et tööstuses tekiks rohkem töökohtu. ja me näeme, et Ameerikas näiteks praegu on äh, väga vähe tööstuse töökohti ja, ja suurem osa töökohtadest tuleb teenuse pakkumisvaldkondadest ja siis te näete, millised, millised äh, töötusprobleemid tekivad, kui, kui need teenuse pakkumise äh, sektorid äh, lüüa saavad. nii et meie peame tegelema sellega nii majanduskomisjonis kui ka tööhõivekomisjonis, nii et me peame tegelema sellega, et me rohkem su-, suudame luua uusi töökohti tööstussektoris ja see on oluline ka meie rohelise tööstuse arengu jaoks, sellepärast et me oleme siin juhtrollis just rohelise tööstuse edasiviimise osas, kuid me jääme, jääme, peame jääma ka konkurentsivõimeliseks üleilmastuvas maailmas ja seetõttu peavad meie töökohad olema samuti konkurentsivõimelised. ja ma usun, et tööhõive sotsiaalkomisjon saab siin äh, vägagi suurelt panustada sellesse, et meie ähm, et Euroopas jääksid äh, mitte ainult tööstusettevõtted alles, vaid et ka uusi töökohti loodaks äh, tööstussektoris. me teame, et innovatiivsetes tööstusvaldkondades tuleb uusi töökohti luua, see on võimalik ja see on oluline selleks, et tööstus jääks Euroopasse. suur tänu! suur tänu! mina tahaksin alustuseks öelda samuti seda, et raportööri arvamuse projekti on sisse võetud peaaegu kõik olulised teemad ja kuna tegemist on arvamusega, siis ei ole meil piiramatult aega selleks, et oma muredest teada anda. see, mis minule peavalu valmistab mitte ainult siin komisjonis, vaid ka mujal, on see, et milliseks tulevikus Euroopa Liidu tööstus kujuneb härra Kreutzmann tõstatas sama küsimuse ka teiste piirkondade osas. meie tööstuslik baas on järjest nõrgenemas, Luksemburist olen mina pärit ning seal tööstus moodustab kaheksa, üheksa protsenti SKT-st. ja ka tööhõive osas on see number umbes sama, kui kõik sektorid kokku võtta nii et nüüd, kui me räägime tööstuspoliitikast tulevikus, siis kas me räägime Euroopa Liidu reindustrialiseerimisest? nüüd ei tohi kõrvale jätta neid tööstussektoreid, mis pakuvad inimestele tööd ja see on väga oluline, eriti neile inimestele, kellel ei ole ähm, tohutu kõrget kvalifikatsiooni, mida me siin üritame edendada. Need inimesed peavad ju ka saama säilitada oma töö ja ühtlasi peab Euroopa Liit ikkagi ähm, tegema rohkem ära ka tuleviku tööstussektorites. järjest äh, aga süüdistame me Hiinat selles mõttes, et nad ei vasta meie kriteeriumitele äh, keskkonnakaitses ja äh, kliimamuutuse vastases võitluses, kuid kahe tuhande kümnendal aastal äh, investeeris Hiina rohkem keskkonnasõbralikesse tehnoloogiatesse kui ükskõik milline teine riik maailmas ja see ilmselt jätkub ja Hiina loob töökohti nendes valdkondades. olen äh, näinud ka energiavoliniku soovitusi ja me räägime siin tuhandest miljardist eurost mida tuleks äh, investeerida energiavõrgustikesse ja tegelikult ju selle aluseks on ju tööstussektorid, samuti loob see suuri, palju töökohti, aga kokkuvõttes ma arvan, et raportööri arvamuses on kõik see sees ja meil ei ole ilmselt midagi rohkem lisada kui vaid paar lause osa, aitäh. Thank you um.... suur aitäh. proua Dali. tahaksin tänada raportööri tehtud töö eest ja tahaksin rääkida mitmest eri aspektist. tegemist on ajaloolise hetkega, käimas on suured muutused, sellepärast et äh, seisame silmitsi kliimaväljakutsega, seda ei väida mitte ainult mina, vaid sellest räägivad kõik. küsimus on väga kiireloomuline ja see tähendab ka, et sotsiaalsest vaatenurgast peab midagi kiiresti ära tegema, tuleb inimesi ümber õpetada see muutus äh, ümberõpe, seda tuleb edendada, tuleb äh, soodustada nende koolitust, et nad leiaksid uusi töökohti. ja siin tuleb rääkida ka ülemineku sissetulekust, sest äh, inimene, kes on vahetamas ametit, peab ju ikkagi tagama endale ka äh, sissetuleku, nii et see on esimene aspekt koolitus on väga oluline, ülemineku sissetulek on samuti oluline ja tegelikult inimene äh, õpib ju terve elu, ükskõik kui vana ta ka ei ole või ükskõik, äh, milline kvalifikatsioon tal on. ühtlasi tuleks rõhutada ka noorte ligipääsu tööturule. ei hakka siin arvandmeid üle kordama, need on öö, äh, šokeerivad aga kui me räägime uustest, uutest tööstussektoritest ja ümberõppest, siis tuleks soodustada ka noorte töölevõtmist. nüüd siit on puudu üks element, nimelt see puudutab piirkondade vahelist ebavõrdsust. on piirkondi, kus on rohkem äh, tööstust, näiteks Põhja-Prantsusmaal, kust mina pärit olen, ja selline piirkondlik ebavõrdsus on midagi, mida tuleb arvesse võtta ja tuleb siin rõhutada ka sotsiaalselt solidaarsete ettevõtete rolli, kes looksid koha peal töökohti, mida ei saa delokaliseerida. ja mis tagavad meie planeedi jätkusuutlikkuse. siin me räägime energiatõhususest arvamuses, kuid mina tahaksin juhtida tähelepanu ehitussektorile see kujutab praegu neljakümmet protsenti ähm, kogu kasvuhoonegaaside emissioonidest, samal ajal kui SKT-st moodustab see kaheksa protsenti. oleme näinud, et vastu on võetud siin erinevaid sektorid, sealhulgas ka äh, ehitussektori ko-, äh, direktiiv, kus räägitakse sellest, et energia tarbimine peab äh, jõudma nullini ehitiste puhul nii et tegemist on täiesti uue sektoriga, inimesi tuleb ümber õpetada, tuleb sinna kaalata, kaasata nii ettevõtted kui ka väga erinevatelt ametialadelt tulevad inimesed. tuleb luua uusi töökohti, kuid samal ajal pöörata tähelepanu sektorile, mis tegelikult jääb ikkagi kestma. suur aitäh ja nüüd on sõna uuesti härra raportööril, härra Ludvigsonil ja äh, pärast siis räägime juba siia sisse viia, viida-, siia sisse mm, tehtavatest muudatustest ja nüüd kõigepealt härra Ludvigson. suur aitäh, tahaksin kõiki tänada ja loomulikult äh, tahan äh, enamiku arvamustest ka siia sisse võtta, et me arvamus oleks võimalikult hea. tegemist on loomulikult väga oluliste küsimustega, aga nagu öeldud, siis ei saa see arvamus olla kuigi pikk. ja seega teen kõik, mis võimalik selleks, et jõuda parima lahenduseni, et oleksime kõik olulistes küsimustes nõus. tegelikult on kõik küsimused siin olulised. me teame, et tööstussektor loob palju töökohti ja kuigi võib-olla see sektor on nüüd veidi teistsugune kui varem, siis äh, kujuneb ka selle tulevane areng erinevaks ja ka keskkonna aspektid on väga olulised, nii et ma loodan, et jõuame hea lahenduseni. suur tänu! Äh, siin on suured ajaloolised piir, piirangud, tegemist on kiireloomulise menetlusega, see sõnastatakse vaid ühes keeles, see saadetakse kõikidele liikmetele laiali e-kirja teel kuid sellest tulenevalt, kuigi äh, muudatusettepanekute äh, esitamise kuupäev on viieteistkümnes november, siis kõik need tuleb äh, teha inglise keeles ja ma tean, et see võib osadele liikmetele probleeme tekitada, aga kuna tegemist on kirjeldamismenetlusega, siis see oli ainus võimalus, nii et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg viisteist november ja uuesti räägime sellest teisel detsembril. sellega oleme tänase homm-, täna hommikuse koosoleku lõpetanud, pärastlõunal räägime Euroopa Sotsiaalfondist ja alustame kell kolm ja selle teema raportööriks on Pascal Grüni.